aitäh! aitäh, arutelu on äh, lõppenud ja hääletus, äh, hääletus toimub homme äh, hommikul kell kaksteist. Ah, järgmine koosolek toimub homme, teisipäeval, kahekümnendal